domnul președinte. Thank you. Do I stand when I read this? Before we start our voting enne kui hakkame oma hääletusega pihta, on mul kaks teadaannet teile ning äh, selleks paluksin teie tähelepanu. esimene teadaanne